väitet ähm, ja mm, kui vastuväidet ei esitata, siis äh, vastavalt äh, kodukorra vastavale artiklile on äh, see soovitus ka vastu võetud. see avaldatakse homme vastu võetud tekstide nimekirjas